austatud Euroopa Parlamendi fraktsioonide esimehed, Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud Euroopa Komisjoni liikmed. mul on suur au pöörduda jälle selle parlamendi poole. kui ma viimati seisin teie ees jaanuarikuus, siis lõpetasin oma kõne sõnadega majanduskriis on Euroopa proovile pannud ja sellistes oludes võtsime meie üle eesistuja ohjad meid ümbritses Euroopa Liidu ajaloo suurim majanduskriis. olukorra tõsidus, väljakutse suurus ja prognooside tõsisus äh, olid nii suured, et see neid ei saanud alahinnata. ütlesin juba oma eesistumise alguses, et äh, Taani ei sea endale väikeseid eesmärke, kuid me tahame selgelt välja öelda, millega me silmitsi seisame, võideldes kriisi vastu. viimaste kuude jooksul on Euroopa Liit pidanud langetama olulisi otsuseid, mis kujundavad homset Euroopat, järgmiste aastate ja järgmiste aastakümnete Euroopat. selline ülesanne pole lihtne. meie Euroopa Liit on suur, mitmekesine ja keeruliste suhetega. kuid kõik Euroopa juhid peavad alati meeles pidama, mil-, mis on Euroopa tänaste probleemide tuumaks, meie majandus, meie tulevane jõukus, meie laste ja tulevaste põlvkondade ootused ja lootused on siin kaalul. torm ei ole veel läbi, me seisame endiselt silmitsi raskete, keeruliste väljakutsetega ja mulle tulevad meelde äh, Sak-, Lääne-Saksamaa äh, esimese kantsleri Konrad Adenaueri sõnad, äh, Euroopa ühtsus oli väheste unistus, kuid sellest sai paljude lootus, täna on saanud sellest meie kõigi vajadus. Need sõnad on täna rohkem tõsi kui kunagi varem Euroopa Liit on vajadus, see on möödapääsmatus meie kõigi jaoks Euroopa Liidu institutsioonide esindajatena on meil kohustus, me tunneme seda kohustust, kohustus leida lahendused, mis viivad meie liitu edasi. me oleme seda võlgu oma kodanikele. kui seisin teie ees jaanuarikuus, siis kuulutasin uhkelt, et olen südames eurooplane, eurooplane ja viimase kuue kuu jooksul olen kogenud kogemusi, mis on minu usku Euroopa projekti ainult suurendanud, usun meie institutsioonidesse, usun meie koostöösse, usun meie ühisesse vastutusse. ja kui me püüame tagada solidaarsust, majanduskasvu, jõukust, siis me peame püüdlema nende eesmärkide poole ühiselt, ühiste lahendustega ühistele probleemidele jõuame me eduni. ja meie eesistumine on sellest lähtunud, solidaarsuse, majanduskasvu ja jõukuse tagamine ühiselt. meie ülesandeks oli tõestada, et Euroopa Liit toimib ja suudab endiselt äh, pakkuda vajalikke lahendusi meie kodanikele ammutasime inspiratsiooni kõik, kellestki, kes, keda me kõik tunneme. viiekümnendal aastal, tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal ütles ta, et Euroopat ei ehitati, ehitata ühe korraga ja ühest äh, kavast lähtuvalt. Euroopat ehistatakse lähtuvalt konkreetsetest äh, saavutustest, mis äh, tuginevad solidaarsusele. loomulikult oli see Robert Schumann ja järgnev Euroopa lõimimise lugu on olnud tunnistuseks sellest, et tal oli õigus ma usun, et äh, Robert Schumani sõnad äh, on tõesed, meie liit äh, on ehitatud solidaarsuse müürikividest. mõned meie sammud on olnud väikesed, mõned on olnud suured, kuid kivi kivi peale on meie solidaarsus ja koostöö üha suurenenud ja tugevnenud. ja minu jaoks on see meie liidu tuum, meie oleme püüdnud samm-sammult tulemusi saavutada. majanduskasv, töökohad, finantsvastutus, keskkonnasõbralikum majandus ja turvaline Euroopa. Need olid Taani eesistumise prioriteedid, kuid prioriteedid ilma käegakatsutavate tulemusteta jäävad ainult tühjadeks sõnadeks. ja mina usun, et Euroopa on oma ülesannete kõrgusel olnud viimaste kuude jooksul. Äh, majanduskasvu ja töökohtade kokkulepe, äh, mis ülemkogus vastu võeti, on suurepäraseks äh, lõpusaluudiks meie eesistumisele. see kokkulepe ei lahenda kõiki Euroopa probleeme, kuid see on valguseks tunneli lõpus nendele Euroopa kodanikele, kes on pidanud kannatama majanduskriisi karmide mõjude all. Need, kes on jäänud, neile, kes on jäänud ilma tööta, neil, kellel pole väljavaateid, neil, kelle majandusprognoosid äh, on viletsad, iseäranis meie noortele. ja see oli meie püsivate pingutuste tulemus, aga loomulikult meie töö ei lõpe veel sellega. me peame jätkama oma tööd ja me peame selle kokkuleppe paberilt ellu tooma. me peame leidma mooduseid, mille abil äh, Äh, tagada Euroopa Parlament, äh, Euroopa Komisjon, nõukogu liikmesriigid, et me üheskoos sellest kokkuleppest äh, kujundame reaalsuse. esimest korda Euroopa Liidu ajaloos ei saa me eeldada, et järgnevad põlvkonnad elavad paremates tingimustes jõukamalt kui meie. ja seetõttu tunneme me tõsist vastutust äh, oma kodanike, oma ettevõtete ees ning äh, meie eesistumise ajal oleme me seda väga tõsiselt võtnud. Äh, tooksin välja mõned peamised tulemused, mida me saavutasime me oma eesistumise jooksul. dünaamilisema Euroopa vallas tahtsime meie saavutada ähm, teadusuuringute, hariduse, infrastruktuuri ja ühtse turu vallas jõulisi meetmeid ähm, oleme teinud seda toetades majanduskasvu taastamist, tööhõive suurendamisest, oleme saavutanud nõukogus patendireformi osas ajaloolise kokkuleppe pärast kolmekümneaastaseid läbirääkimisi. võib see tähendada ettevõtete, Euroopa ettevõtete jaoks tohutuid kulude kokkuhoide, mida võib kasutada uute töökohtade loomiseks ma ei hakkaks sellest kompromissist üksikasjalikult rääkima, kuid äh, loodame, et äh, kaasseadusandjatena äh, õnnestub meil sellest reformist reaalsus muuta. samuti rändluse määrus. rändluse määrus tagab madalamad hinnad mobiiltelefonide kasutajatele liikmesriikides ning vähendab ka ettevõtetele ettevõtete äh, kulutusi äh, ja aitab seega kaasa majanduskasvule. siis Euroopa standardimise süsteem. see aitab meil ka viia lõpule meie ühtse turu äh, reform, siis riskikapital ja sotsiaalettevõtlus tagame parema ja ta-, tagame parema, paremad tingimused sotsiaalsetele ettevõtetele ja aitame seega jällegi majanduskasvu soodustada. ühtne turg on olnud üks Euroopa Liidu suurimaid saavutusi ja et seda täiel määral ära kasutada, peame me seda ka tulevikus reformima ja arendama. meie eesistumise teiseks peamiseks eesmärgiks oli vastutustundlikuma Euroopa tagamine fiskaalne äh, distsipliin, eelarvedistsipliin, need on möödapääsmatud, kui me tahame kaitsta enda ennast tulevaste finantskriiside eest. oleme ka siin tõsiseid saavutusi äh, suutnud saavutada. eelarvekavade järelevalve äh,, euroala kavad, äh, ühised äh, rangevad meetmed, äh, mis tagavad, et liikmesriigid äh, tulevikus väldi-, väldivad äh, suuri tasakaalunihkeid äh, ja eelarve puudujääke. ma loodan, et Küprose eesistumise ajal jõuab Euroopa Parlament ja, ja nõukogu seal nendes küsimustes kokkuleppele. kapitalinõuded. Euroopa pangad Euroopa pankade jaoks kulud ja finantskriisi risk vähenevad. lisaks sellele oleme töötanud selle nimel, et liikmesriigid struktuurireformi tõsisemalt rakendaksid. esimene Euroopa poolaasta on läbi saamas, tegemist oli tähtsa sammuga vastutustundlikuma Euroopa suunas. kõik need saavutused aitavad meil suurendada usaldust Euroopa finantssüsteemi ja me ei kahtle hetkekski, et need järelevalvemeetmed toovad suurema poliitilise vastutuse ja parema eelarvedistsipliini. lõpetuseks oleme tõsiselt vaeva näinud Euroopa järgmise eelarve voolu joonestamise nimel ja eelmisel nädalal ülemkogus äh, liikusime selles küsimuses tõsise sammukese edasi. ka selles küsimuses tahaksin tänada Euroopa Parlamenti konstruktiivse koostöö eest kogu selle protsessi käigus. oleme kindlalt veendunud, et peame eraldama rohkem äh, rahalisi vahendeid teadusuuringutele, haridusele, energiatõhususele, rohelisele tehnoloogiale, mis on majanduskasvu soodustavad äh, valdkonnad see on õige tee Euroopa jaoks. meetmed, mis äh, aitavad meie majanduskasvu elavdada ja töökohti luua, äh, on olnud meie jaoks kõige tähtsamateks ettepanekuteks meie eesistumise jooksul ja mul on väga hea meel, et ülemkogu vallas ülemkogul eelmisel nädalal samuti sellele küsimusele palju tähelepanu pöörati üleminek rohelisele majandusele on olnud Taani eesistumise kõige tähtsam prioriteet ning energiatõhususe direktiivi äh, osas kokkuleppele jõudmine oli väga teretulnud. tegemist on tõesti suure saavutusega, paindlikkust äh, ja rasket tööd pidid näitama üles kõik osapooled. tahaksin tänada kõiki kohalviibijaid äh, ja kõiki neid, kes aitasid meil seda saavutada. ilma teieta ei oleks me lõpule jõudnud. see direktiiv on äh, väga oluline samm äh, meie eesmärkide saavutamise teel, me, kui me tahame saavutada äh, konkurentsivõimelist vähese süsiniku, süsinikuheitmega mm, Euroopat, kus energiavarustatus on kindlam selle direktiiviga loome tuhandeid uusi töökohti Euroopas ning aitame ka tagada seda, et Euroopa jõuab lähemale oma kahekümne protsendi energia kokkuhoiu eesmärgile kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. see on suurepärane tulemus. tahaksin veel kord rõhutada, kui kõrgelt ma hindan pühendumust, kompromissivalmidust, rasket tööd, mida on näidanud üles Euroopa Parlament selles rohelises, rohelise ülemineku protsessis, teie panus Euroopa rohelisemaks ja meie majanduse rohelisemaks muut-, muutmisel on ka järgnevate aastate jooksul väga hädavajalik ja lisaks rohelisele Euroopale on meil vaja ka turvalist Euroopat. Taani eesistumise käigus on saavutatud käegakatsutavaid tulemusi ka selles valdkonnas kandidaatriigi staatus Serbiale, Montenegroga liitumisläbirääkimiste alustamine, see aitab kaasa Lääne-Balkani piirkonna stabiliseerimisele. samuti jõudsime kokkuleppele äh, pagulaspaketi äh, küsimustes äh, tahame ühtlustatumat asüüli taotlemise protseduuri liikmesriikides austatud daamid ja härrad, üheskoos Euroopa Parlamendi ja komisjoniga oleme me viinud lõpule mitmeid äh, olulisi ülesandeid. ja mul on hea meel teile täna öelda, et jõudsime oluliste kokkulepeteni ainult tänu konstruktiivsele koostööle teiega. Teiega, Euroopa Parlamendiga ja loomulikult ka Euroopa Komisjoni, nõukogu ja liikmesriikidega. Taani eesistumise saavutused on minu silmis ka Euroopa Parlamendi saavutused. meil kõigil on täita oma roll äh, ühenduse meetodi tõestamise protsessis. meil on kõigil erinevad vastutusvaldkonnad, meie rollid on erinevad ja mõnikord peame me ka kaitsma erinevaid huvisid. nõukogu ja Euroopa Parlament ei ole alati samal seisukohal kirglikud arutelud Schengeni hing-, Schengeni hindamise mehhanismi teemal oli suurepärane näide sellest. aga minule oli suureks julgustuseks see, et meie viimase poole aasta läbirääkimised on olnud paindlikud ja on näidatud üles soovi leida ühiseid seisukohti, jõuda üksmeelele ning võtta arvesse meie kodanike vajaduse ja soove suurepärased suremused, tulemused, äh, mille me saavutasime samm-sammult kivi kivi peale. ja need äh, on Euroopa Liidu koostöö äh, musternäidiseks. see aitab sillutada tee jõukusele tulevikus, meie juhtmõtteks peavad olema need, meie juhtmõtteks peab olema see ühiskond, mida meie tahame kujundada, meie unikaalne sotsiaalne mudel. mina usun sellesse ja äh, meie majandus on olnud vii-, aastate jooksul edukas just nimelt tänu sellele mudelile ja seda me tahame ka tulevikus alal hoida. Euroopa kriisist väljatoomine ei tähenda, et me peaksime oma sotsiaalse mudeli selja taha jätma, sellest loobuma, otse vastupidi me peame aitama oma riikidel kriisist välja tulla nii, et meie põhiväärtused jääksid terveks, solidaarsus, turvavõrgud, võrdsed võimalused kõigile. rasked otsused, mida peame langetama täna või homme, äh, ei peaks seadma ohtu solidaarsuse põhimõtet, otse vastupidi. meie rasked otsused aitavad meil kaitsta meie eluviisi, meie Euroopa sotsiaalseid sotsiaalset mudelit, meie väärtusi, me jätkame oma tööd sellel rindel ja ainus tee edasi on koostöö meie kõigi vahel. meie praeguste väljakutsete vastuseks on rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat. ja see on olnud ka Taani eesistumise juhtmõtteks kogu Eesti istumise jooksul, aitäh! suur aitäh, proua peaminister ja nüüd saab Euroopa Komisjoni nimel sõna president härra Barroso. suur aitäh, härra president, peaminister, lugupeetud saadikud, ma tahaksin tänada Hele Torning-Schmidti, peaministrit ning kogu tema äh, meeskonda äh, ning ka Euroopa ministrid Vamenit vägagi asjaliku eesistumise eest. ma usun, et on igati põhjendatud ütelda, et äh, tõesti te tegutsesite, te tegite tõelisi jõupingutusi selleks, et äh, tagada stabiilsust Euroopas väga rasketel aegadel. tahaksin er-, eriti avaldada tunnustust teile, lugupeetud peaminister, teie isikliku pühendumuse eest äh, rohelisele agendale, majanduskasvule ja tööhõivele Äh, teie koduriik Taani on suureks inspiratsiooniks paljudele teistele Euroopas kui ka maailmas. töö tulemused leiavad suuresti kajastamist ka ülemkogu järeldustes, siin on kaetud äh, lai äh, hulk erinevatest valdkondadest, kus Euroopa Liit tegutseb. tänases kõnes ma tahaksin ainult peatuda mõningatel konkreetsematel küsimustel, alustaksin majandusega me oleme teise Euroopa poolaastaga peaaegu lõpule jõudnud, tehtud on tõsist põhjalikku tööd riigipõhiste soovituste küsimuses ning ma olen rahul konsensusega, mis on saavutatud. seda ei saa muidugi eraldi käsitleda seoses meie agendaga majanduskasvu küsimustes, majanduskasvu on võimalik saavutada läbi struktuurireformide ning sihipäraste investeeringute kasvukokkuleppes seda tutvustatakse, eh, tunnustatakse ning eh, edendatakse tegevust, mille eesmärgiks on jõuda majanduskasvuni. tunnen head meelt selle üle eh, ka pilootprojekte, võlakirjade küsimuses, infrastruktuuride ning muudes küsimustes. tunnen head meelt selle üle, et me oleme jõudnud kokkuleppele komisjoni ettepaneku osas taristutesse investeeringute stimuleerimise osas hindan tehtud jõupingutusi samuti kaksipaketi osas, mis on Euroopa Liidu tasandil kesksel kohal selleks, et parandada eelarve ning majandusjärelevalved. tegemist on esimese sammuga fiskaalkokkuleppe ellurakendamisest. seega ma tervitan e, üldist e, lähenemist nõukogust ning ma loodan, et parlament ning ka tulevane Küprose eesistuja suudavad jõuda kokkuleppele enne aasta lõppu samuti oluline e, on see, milliseid jõu-, edusamme on tehtud finantsturgude küsimustes. Euroopa üldse äh, maksmisala ning äh, samuti äh, tuletisinstrumentide turgude osas on tehtud tõsiseid jõupingutusi, samuti krediidireitinguagentuuride osas. mis puudutab finantstehingute maksu ning komisjoni ettepanekut, siis kahjuks liikmesriigid seda ei saanud toetada. tervitan otsust alustada läbirääkimisi ning äh, tugevdatud koostööd äh, liikmesriikide vahel selleks, et selle algatusega edasi minna. tegemist on väga oluliste arengutega, jällegi me oleme viimastel kuudel ja nädalatel näinud nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas, muuhulgas äh, ka suurimates pankades, et selline käitumine, mis põhjustas finantskriisi, ei ole veel välja juuritud Äh, sellega kaasneb turgudega manipuleerimine, äh, aga sellele tuleb lõpp teha ning äh, tuleb ühiskonnale tagasi anda see osa, mida ühiskond väärib. lugupeetud president, peaminister, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendiliikmed, võttes arvesse, kuivõrd keerukad äh, läbirääkimised äh, olid energiatõhususe direktiivi osas, siis kokkulepe esimesel lugemisel on väga oluline, kakskümmend protsenti sääste tehakse aastaks kaks tuhat kakskümmend, me leiame, et selle põhjal on võimalik äh, saavutada kaks kolmandikku neist säästudest energiavaldkonnas, mis komisjon oma algses ettepanekus äh, tegi kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamiseks on vaja veel teha. mulle valmistas samuti suurt head äh, meelt äh, rändlusküsimuste saavutatud äh, kokkuleppe tegemist on sellise õigusloomega, mis tõesti toob kasu tarbijatele, Euroopa kodanikele. määrus jõustus esimesel juulil. sellega pannakse piirmäärad andmete rändluse ning sellega aidatakse kaasa digitaalturu edendamisele. Euroopa peaks olema maailma tasandil eh, standardite loojaks, seega ma eh, tervitan ka edusamme eh, standardiseerimise valdkonnas üldine lähenemine, mis on saavutatud äh, riskikapitalifondide, äh, sotsiaalettevõtlusfondide küsimustes ning ka alternatiivse vaidluste lahendamise korra osas loodetavasti on heaks aluseks selleks, et jõuda ka Euroopa Parlamendiga peatselt kokkuleppele. Äh, kutsekvalifikatsioonide valdkonnas me tahaksime saavutada suuremaid edusamme, aga töö jätkub. muidugi on oluline samuti eraldi ära mainida ka Euroopa patendi arutelu, seda on juba aastakümneid arutatud. jõuti osalevate liikmesriikide vahele äh, kompromissini, aga kahjuks on välja jäetud olulised ühenduse elemendid komisjoni algsest ettepanekust. me tunnustame Taani eesistuja poolt tehtud jõupingutusi selles küsimuses, me tahaksime teid selle eest ka tänada. komisjon aga öö, äh, omab nüüd reservatsioone ning ma tahaksin äh, selle ja ma tegin selle väga selgeks ka ülemkogule riigi peadele valitsusjuhtidele. me oleme aga valmis teiega edasi koostööd tegema neis küsimustes. lugupeetud president, parlamendiliikmed viimase poole aasta üheks keskseks aspektiks oli mitmeaastase finantsraamistiku raames tehtud töö. Euroopa Liidu Nõukogu Äh, on lähtutud sellest, et Taani poolt ettevalmistatud läbirääkimiste raamistik on piisavaks aluseks, et Küprose eesistumise ajal äh, sellega jätkataks ning jõutaks lahenduseni kahe tuhande kaheteistkümne aasta lõpuks. ma kutsun teid üles äh, siin aga kinni pidama täiel määral kõikide institutsioonide pädevustest sellele oleme me, oleme kõvasti rõhku pannud ning äh, tegime seda ka järelduste vastuvõtmise üle kogul. mitmeaastase finantsraamistiku küsimustel oleme jõudnud lõppfaasi läbirääkimiste äh, tööriistakasti, see ei ole veel kõiki aspekte sees ning kõik leitud lahendused ei ole meie meelest sobivad. me mõistame, kuivõrd äh, suur töö on ära tehtud, komisjon aga äh, siiski kaitseb oma seisukohti ka tulevase eesistujaga küsimust arutades. ma usun, et nüüd on selge, et Euroopa Liidu eelarve on vahendiks, mille abil läbi investeeringute on võimalik saavutada jätkusuutlik majanduskasv ning tööhõive uus finantsregulatsioon, siinkohal tahaksin tänada parlamendi ja nõukogu, kes tegid väga tihedat koostööd komisjoniga, me teame, et läbirääkimiste protsess oli pikk ja keerukas. finantsregulatsiooni vastuvõtmine aasta lõpus võimaldab ellu viia kõiki sektoriaalseid programme finantsraamistiku küsimustes ja seega mitmeaastase finantsraamistiku puhul ma loodan, et nii nõukogu kui ka parlament suudavad jõuda kokkuleppele aasta lõpuks. Euroopal on vaja anda selge märguanne selleks, et meil on tugev eelarve, mis toetab majandust ja ühtekuuluvust ning samuti peame näitama, et suudame raskeid otsuseid rasketel aegadel vastu võtta. lugupeetud president, peaminister, liikmed justiits- ja siseküsimustes me näeme, et on tehtud tõsiseid edusamme, tahaksin mainida varjupaiga äh, paketi Dublin kahte, läbirääkimised on samuti edasi liikunud varjupaiga taotluste läbivaatamise küsimustes. küll aga ei ole kõikides olulistes küsimustes edasi liigutud, eriti mis puudutab õiguslikku alust ning Schengeni hindamismehhanismi me kõik oleme teadlikud, kuivõrd tundlike teemadega on tegemist, mis komisjoni puudutab, siis me tahame selliseid lahendusi, mis toimiksid, seetõttu me tahame ja usume koos parlamendiga, et meil on vaja Schengeni hindamismehhanismi, eh, millel oleks tugev Euroopa mõõde, me oleme veendunud, et valitsustevaheline eh, eh, hindamissüsteem ei anna häid tulemusi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsis äh, antud äh, mandaadil äh, ei ole piisavalt tulemusi. vaba liikumine on kõikide ühiseks mureks ning komisjon ei saa nõustuda praeguse tulemusega ning tuleb töötada paremale lahenduse nimel. lugupeetud president, peaminister, parlamendisaadikud välisküsimused. välisküsimusi tuleb alati vaadelda laiemas perspektiivis, lähtuda Euroopa Liidu äh, rollist maailmas. Äh, me peame äh, toetama Rio pluss kahekümnese jätkusuutlikkut. meie peamisi eesmärke küll täiel määral ei saavutatud, küll aga Euroopa on endiselt pühendunud öö, olnud ning läbirääkimistes väga konstruktiivselt käitunud me oleme suutnud äh, mõjutada kogu debatti, tahaksin tänada eriti hea koostööst komisjoni ning äh, Taani eesistuja vahel. Äh, Taani peaminister ja ka mina ise viibisime Riio konverentsil kohal ja tahaksin ütelda, et ilma Euroopa Liidu rollita äh, kõnealusel konverentsil ei oleksime me äh,, ei oleks me suutnud saavutada seda, mis oli väga oluliseks tulemuseks. roheline äh, majanduskasv on nüüd leidnud selget tunnustamist rahvusvahelise üldsuse poolt, tegemist on osaga meie jätkusuutliku majanduskasvu äh, kavast. lugupeetud eh, president, peaminister, liikmed, olulisi edusamme on samuti saavutatud eh, viimase kuue kuu jooksul eh, kõikides valdkondades Taani eesistumise ajal ning tahaksin teid tänada hea koostööd. aga me oleme väga teadlikud sellest, kuivõrd tõsine olukord ikkagi on ning kuivõrd palju on veel vaja saavutada. seega tahaksin kutsuda teid üles pühenduma ühiste eesmärkide saavutamisele, tahaksin teid tänada teie tähelepanu eest suur aitäh, härra komisjoni president ja nüüd Euroopa Rahvapartei nimel härra Karinš, palun. godājamais priekšsēdētāja kungs, cienījamā premjerministras kungs, komisāra kungs, apstākļos lugupeetud president, lugupeetud peaminister, lugupeetud komisjoni president, lugupeetud kolleegid, majanduskriisi tingimustes peame me keskenduma, tekib oht, et me keskendume kõiki, kõik oma jõud äh, majanduskriisi lahendamisele, jättes muud asjad kõrvale. nagu te isegi olete pidanud olema tunnistajateks, äh, oleme me viimaste kuude jooksul äh, keskendunud peamiselt majanduskriisile, sealt rääkisid ka ajalehed ja Taani püüdis peamiselt pöörata tähelepanu nendele küsimustele, teised küsimused jäid tähelepanu alt kõrvale. küsimused, mis olid ka meie jaoks olu-, olulised, samavõrra olulised. kuid ta... Taani näitas üles suutlikkust tegelikult tegeleda ka teiste küsimustega Euroopa Komisjoni presidendi ja Kane üksikasjadele ma ei keskenduksin, aga pööraksin tähelepanu energiale. me peame, kui me tahame ühiselt edasi liikuda, luua ühise energiapoliitika, ja äh, me peame muutma energia puhtamaks, aga samal ajal ka vähendama meie sõltuvust energia impordist. Taani eesistujana tegi tõsist tööd energiavaldkonnas äh, ning äh, detsembris äh, asume me selle üle hääletama. see käsitleb energia importi kolmandatest riikidest. Taani eesistuja on pidanud võitlema teiste liikmesriikidega, kes ei soovinud seda seadusakti tunnutada, tunnustada, nii et ähm, Taani Taanu eesist-, Taani eesistuja tõsistele pingutustele on jõutud ühise kokkuleppeni, mille üle parlament asub nüüd hääletama detsembris. suur tänu äh, Taanile selle eest, et Taani ei pööranud tähelepanu mitte ainult kriisi lahendamisele, vaid ka teistele küsimustele ja teemavaldkondadele, aitäh! aitäh, härra Karinš! sotsialistide ja demokraatide progressiivse liidu nimel härra Sovoda. härra president, proua peaminister, südamlik tänu teie eesistumise eest. tänu ka ette loetud nimekirja eest, mida Taani eesistumise ajal tehti. see on muljetavaldav loetelu. loomulikult tegelikult jäi Taani eesistumise kahe asjaolu varju, ühelt poolt majanduskriis. Äh, mul on väga hea meel, et viimasel ülemkogul suudeti astuda mõnigi samm majanduskasvu tagamise suunas, sellest räägime veidi hiljem. ja teine äh, asi on, puudutab kokkulepet äh, ühtse Euroopa Parlamendi suhtes, ülemkogu jõudis ka selles osas kokkuleppele, see kõrge koda siin on aastaid püüdnud selles suunas edasi liikuda ja viimasel hetkel suudeti tõepoolest edasi liikuda, kuid kahjuks nüüd rikuti viimasel momendil see suurepärane tulemus ära ja nüüd palun väga, nüüd on, oleme jõudnud olukorrani, kus ühtsel patendikohtul saab olema äh, kolm kesktalitust, kas see on mõistlik? samamoodi on meil probleeme ka eelarvega, korduvalt on nõukogu äh, eelarvemenetlusse sekkunud, nii mõnigi moment suudeti aga Taani eesistumise ajal päästa asi on selles, et Euroopa Nõukogu, Euro-, Euroopa riikide nõukogu ei peaks tegelema mitte seadusandluse või mingite seaduse osade koostamise või ümbertegemisega. seaduselooja on Euroopa Parlament aga selles osas olen ma teiega küll nõus, et energiatõhususe direktiiv on suurepärane saavutus. see on väga oluline, et te võitlesite koos parlamendis olevate kolleegidega selle direktiivi vastuvõtmise nimel ja nüüd me tõepoolest suutsime energiatõhususe osas teha suure sammu edasi. ma tõepoolest tahaksin loota, et me suudame teha energiaallikate kasutamist, kasutamises kannapöörde me räägime kõik tööst Äh, ja sellest, et töö lõpeb siis otsa, kui me äh, keskendume as-, tähelepanu teistele asjadele, ei, me suudame luua ka äh, eeskätt seda energiatõhususe direktiivi rakendades Euroopa uusi töökohti ja selle direktiivi vastuvõtmine on tõepoolest erakordne Taani saavutus. ma tahaksin siiralt loota, et nüüd on mitmeid liikmesriike, kes lõpuks ometi aru saavad, kui tähtis on energiatõhusus lõpetuseks tahaksin ma teid õnnitleda, eh, õnnitleda sel puhul, et te suutsite valida niisuguse silmapaistva Euroopa ministri, kes oli suurepärane partner, et nüüd te suutsite meile näidata, kuidas on võimalik esindada ühelt poolt oma riigi huve ja liikuda edasi Euroopa nimel. tänan aitäh, härra Svoboda. Eh, ALDE nimel on sõna krahv Lambsdorffil. suur aitäh, härra president, härra komisjoni president, proua peaminister. me oleme korduvalt kuulnud, et see Euroopa Liit tuleks üles ehitada ühistest kividest, aga need peavad olema soliidsed kivid selleks, et niisugust solidaarsust saavutada. selles suunas me liitusime, liikusime viimase kuu, kuue kuu jooksul küll edasi, olles solidaarsed, kuid mitte alati väga tõhusad ja soliidsed oma kivide valikul. me peaksime Eh, pea, oleksime pidanud oluliselt suuremat tähelepanu pöörama finantsküsimuse ja finantsstabiilsuse saavutamisele. Te nimetasite kaksikpaketi vastuvõttu, jah, see oli tõepoolest väga oluline samm, kuid eh, ka viimasel nädalavahetusel toimunud ülemkogu otsused jätavad õhku nii mõnegi küsimuse, kui me räägime finantsstabiilsusest eh, tegelikult see välja lubatud sada kakskümmend miljonit, millest viiskümmend viis peab tulema ehm, struktuurifondide rahade arvel, ma tõesti ei tea, kas see on väga soliidne ja adekvaatne otsus ja kas see päästab meie kodanike olukorda. jah, ja nüüd räägiksin ma Euroopa patendist, kui me räägime ühtsest Euroopa patendist, siis me kõik tõesti seda vajame aga selles mõttes olen ma härra Svobodaga nõus, et see nõu-, ülemkogu otsus on erakordselt absurdne, luues ühtse patendikohtule kolm asukohta Londonis, Pariisis ja Münchenis. kui me räägime aluslepingu artikli sada kakskümmend seitse lõikest kuus, siis me soovime nüüd siis luua uue pangandusjärelevalvesüsteemi, kui, kas, kuidas kujutab nõukogu ette, kas sellele struktuurile kavatsetakse luua ka kaks peakorterit või mis? Te ärk-, kui niisugused kavad on äh, nõukogul tõepoolest, siis teil saab olema selle kõrge kojaga küll väga raske kokkuleppele saada. Äh, muus osas tahaksin teid tänada eesistumise ees Te ei suutnud küll äh, toime panna imesid, kuid me suutsime positiivselt edasi liikuda, aitäh! aitäh ja Roheliste fraktsiooni nimel härra Kohn-Pendit, palun! lugupeetud president, äh, peaminister, kujutagem ette olukorda, kus äh, Euroopa Liidu eesistuja Äh, komisjoni president tuleb kohale kuus kuud hiljem ja ütleb, et te teate, mis me tegime, äh, me tegime palju, me tegime seda energiliselt, aga nüüd ütleme teile äh, ja selgitame, kus takistused tekkisid, sellepärast et see probleem, mis meil kõigil siin on, ei ole mitte selles, et teil oli projekt, vaid pigem probleem on selles, et me ei saa aru, miks seda projekti ei õnnestunud ellu viia. Te rääkisite energiatõhususe direktiivist. ärgem valetagem endile, kaks riiki blokeerisid selle ära. härra Lambsdorff, kolleeg, Saksa minister eh, ja Poola. nii et me peame arutama seda küsimust ja vaatama, kuidas Euroopa ummikust välja päästa, sellepärast et me teeme siin nagu kino, näete, tegime hästi tööd ja nii edasi. aga teate, me ju kõik mõistame, et need otsused, mis me vastu võtame, ei vasta ootustele ja vajadustele. energiadirektiiv on hea, aga me teame, et sellest ei piisa. see ei ole teie viga, vaid äh, viga on Euroopa toimimises. rääkisime patendist. Äh, olukord on absurdne, lisaks sellele me teame, et lõpuks ometi on vaja, et ka avalikkus mõistaks. probleemiks ei ole mitte see, mida me siin räägime, vaid äh, ka see, kuidas avalik arvamus seda mõistab? härra Cameron puhul on tegemist ju vastuoluga, tema annab õppetunde kõigile, aga samas takistab Euroopas arengut. Euroopa avalik arvamus eh, patendi küsimustes näiteks peab ikkagi mõistma, millega on tegemist, me võiksime tuua teisigi näiteid, Schengen. Schengeni näide on ilmselge kui renatsionaliseeritakse piiride avamine, sulgemine, siis tegemist on ikkagi Euroopa kui ühenduse idee lõpp. see on väga lihtne, kõik siseministrid on selle eest vastutavad. nimetagem asju nende õige nimega, nii et ka avalikkus mõistaks, millega tegemist. ja lõpetuseks, te rääkisite Serbia-Montenegro lõimumisest, aga jah jällegi unustatakse endiselt Sarajeva küsimus, unustatakse endiselt Bosnia. ainus riik praegu, kellel ei ole Euroopa perspektiivi, on eh, riik, kes oli Balkani natsionalismi ohver, ehk siis Bosnia. jah, Bosnia eh, ja Serbia küsimusest rääkides, niikaua kui ei ole lahendus Bosniaga leitud, pean ütlema, et mina igastahes äh, ei saa puhta südametunnistusega olla. Euroopa Konservatiivide fraktsiooni nimel härra Callanen, palun. suur tänu, lugupeetud president, ma tahtsin rääkida kahest asjast täna hommikul, kõigepealt tahaksin soovida äh, Euroopa Parlamendi peasekretärile palju õnne sünnipäevaks, mul on, olen kindel, et tal on väga hea meel, et ta tähistab oma sünnipäeva meie kuulamisega siin kojas ja teiseks äh, tahaksin tänada, palju tähtsam ülesanne, tahtsin tänada Taani eesistujat, äh, Taani ministreid, ametnikke, kõiki neid, kellega me oleme kokku puutunud viimase kuue kuu jooksul. olen konservatiiv peaminister on sotsiaaldemokraat, nii et äh, sellest tulenevalt on palju küsimusi, kus, milles jääme lahtarvamusele. ma tänaksin teid tõhususe eest, pragmaatilise lähenemise eest Euroopa Liidus, mida meil on tõesti väga vaja olnud siin Euroopa Liidus viimase kuu, kuu jooksul. peaksime tänama teid ka selle eest, et olete finantstehingumaksu maha matnud Euroopa selline Euroopa ülene initsiatiiv oleks Euroopa finantskeskusi ohustanud ka hoiustajaid, ka paljusid investoreid ja teie valitsust tuleks tänada ka selle eest, et te keeldusite äh, äh, rasedate töötajate äh, direktiivi ja arutelude avamisest ja teid tuleks õnnitleda ka selle eest, et te olete Euroopa äh, Äh, netopanustajad, äh, kes nõuavad äh, eelarvedistsipliini Euroopa Liidus. väga paljudes poliitikavaldkondades paistab olevat teil mitmeid tarkusi, mida võiksite õpetada üldiselt ka sotsiaaldemokraatide perele üldisemalt kui te võiksite, kui te tuleksite siia Euroopa Parlamenti tagasi. mis puudutab Schengeni hindamismehhanisme, siis tunnen teile kaasa Äh, otsus äh, moodustada õigus, muuta õiguslikku alust äh, langetati ühehäälselt nõukogus härra Tool ja teised tuletavad meile sageli meelde, et Rahvapartei liidrid on selles nõukogus, nii et aga kahju, et siingi sõnumu, sõnumi töötooja langeb ohvriks üldiselt äh, Taani eesistujariigi suhted Euroopa Parlamendiga on olnud äh, hiilgavad ja tahaksin tänada härra Vammerit, teie Euroopa ministrit, ta on äh, väsimatult päev päevast, päeva järel istunud siin meie kojas, kuulanud meie kriitikanooli, ta on väga hästi toime tulnud oma ülesannetega, olen veendunud, et tal on teie valitsuses hiilgav tulevik ees ootamas. Teie eesistumine on olnud heaks Äh, vahendusprotsessiks institutsioonide vahelises koostöös äh, ja me tahaksime teid selle eest tänada. suur tänu, härra Kalanen. kuue fraktsioon. kuue fraktsiooni nimel härra Sõndergraad, palun. suur tänu, lugupeetud president, eelmisel aastal Taani oma äh, eesistumise alguses andis järgmisi lubadusi, tsiteerin Äh, majanduskasv ja suurem tööhõive peavad naasma Euroopasse nii lühikeses perspektiivis kui ka pikemas perspektiivis. täna me peame siis äh, äh, hindama saavutusi ja me võime tõdeda, et vähemalt lühikeses perspektiivis me seda, seda lubadust pole täidetud, otse vastupidi. eile avaldati töö puudust puudutav uus statistika, mis kajastab tõelist humanitaarkatastroofi. euroajaloos pole mitte kunagi varemgi olnud nii palju töötuid. ja selle katastroofi põhjuseks on Euroopa Liidu äh, kärbete diktatuur, äh, mida Taani eesistujariigina on äh, algusest peale toetanud. võtame siin näiteks Iirimaa finantskokkuleppe tulemusena peavad nad äh, järgmiste aastate jooksul äh, viima oma eelarvesse sisse tõsiseid kärpeid, kärpeid, mis on nii suured, et äh, et Iirimaa peab kaks kolmandikku oma haridussektorist ära kärpima ja see majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkulepe ei aita leevendada selle Äh, kärbete poliitika mõjusid, see on nagu plaaster äh, lahtise luu murru peale panna. praegu on Euroopa Liidus kakskümmend viis miljonit töötut ja nüüd nõukogu, ülemkogu võtab vastu töökohtade loomise plaani, kus puuduvad igasugused äh, konkreetsed näitajad selle kohta, kui palju tuleks tööpuudust vähendada. sellest lihtsalt ei piisa kui te Taani eesistumist sisse juhatasite, siis ütlesite, et inimestel ei ole, äh, rahval ei ole rohkem vaja Euroopa poolt dikteeritud kärpeid, vaid töökohti, mis aitavad meie ühist heaolu parandada. ja et te ütlesite, et Taani eesistumine et Taani kavatseb näidata, kas nemad aitavad lahendusi saavutada või probleemi ainult süvendada ja täna me peame tõdema siis, et äh, lahendusi Taani eesistuja nüüd küll pakkuda ei osanud, aitäh. EFD, frak EFD fraktsiooni nimel kolleeg Messerschmidt, palun. kallis Helle Tooning-Schmidt, sa said hakkama. mitte keegi ei äh, ole mitte kunagi Äh, nii palju äh, saanud ja siis kõik jällegi põrandale visanud. Te äh, ütlesite, et te olete eurooplane oma südames, te piirikontroll, põllumajandustoetused, te rääkisite kuus kuud täpselt nii, nagu Euroopa eliit seda soovis. aga Euroopa Parlament Äh, te pidite hiljuti Taani äh, erandit äh, rahvahääletuse edasi lükkama ja eilne või näitab, et kuidas jällegi teie armuloost on saanud tõeline seebiooper, tööpuudust on Euroopas suurem kui kunagi varem, euro ei ole mitte ainult Titanic, mis on jäämäega kokku põrkunud, euro on Titanic, mis on jää külma Atlandi ookeani põhjas ja nüüd Euroopa rahvas ulbib selles külmas jääkülmas vees, lootes, et teie tulete ja päästate nad ära, aga te ei tule, te ei tule, sellepärast et te lihtsalt pimesi öö, eksinult äh, jalutate ringi, rääkides äh, Euroopa liidrite sõnu ja ma ütlen nüüd selgelt välja, häbi, häbi sulle. olen kuulnud, äh, kuidas paljud kõik imestavad selle üle, kuidas Euroopa eesistumine on ähmane ka prantslastele tulnute vastu. tegemist ei olegi olnud tegelikult tavalise eesistumisega, tegemist on olnud äh, maailma ajaloo kõige pikema töövestlusega. Teie olete läbi kukkunud, kui äh, peaminister otsite nüüd endale uut töökohta. kahe ja poole aasta pärast äh, valitakse uut komisjoni ja ma olen kindel, et te hakkate kandideerima. mitte vaimu pärast mitte võimu pärast, vaid sellepärast, et tulla siia Euroopasse oma sõprade juurde, koju oma sõprade juurde, noh, Manuel Barroso, vaadake olge ettevaatlikud, siin on naine, kes äh, ei äh, hoidu tagasi mitte millegi eest, et oma tahtmist saada ja ta on sellest, äh, seda piisavalt tõendanud viimase kuu jooksul. räägin siin kõigi, peaaegu kõigi taanlaste nimel, kui ütlen, kallis Helle Tooning-Schmidt, pöördu tagasi lõpuks ometi Euroopasse, oma koju ja jäta meid Taanis rahule. Meine kallid kolleegid, kallid kolleegid, kas te olete nüüd rahunenud? suurepärane. kolleeg Messerschmidt, ma peaksin teie käest nüüd küsima, et kui kolleeg Roodel tahab teile küsimust esitada, kas te olete nõus? suur tänu, härra Messerschmidt suutis ületada isegi enda eelmist kõnet, ehkki ma ei suutnud, ma ei oleks osanud seda arvata, võib-olla härra Messerschmidt oleks pidanud peeglisse vaatama, aga ta ütles shame on you, sellepärast et see kõne küll ei olnud Messerschmitti kõrgusel tegelikult. aga ma tahaksin Messerschmidtilt küsida patendi kohta. härra Messerschmidt tunneb ju tõsist mure sellepärast, et patendiküsimus on äh, nii-öelda äh, käte vahelt läbi libisenud, aga tegelikult kui ma ei eksi, siis äh, härra Messerschmidt tahtis patendiküsimuses rahvahääletust Taanis saada ja ei tahtnud, et meil oleks ühine patendikohus. härra Messerschmidt, kas see oli õige? ja mida ütleksite te kõigile nendele Euroopa ettevõtetele ja Taani ettevõtetele, kes kolmkümmend aastat on tahtnud, äh, palunud ühist patenti selleks, et äh, neil oleks märkimisväärselt kergem Euroopas patenti taotleda ja oma konkurentsivõimet parandada? suur tänu äh, lugupeetud president, suur tänu ka küsimuse eest, mis jaguneb kahest, kõigepealt rahvahääletuse küsimus, mina olen, mina olen rahvahääletuse toetaja, nagu te teate, meie oleme nõudnud seda ka äh, mu-, äh, aluslepingute muutuses, nõudsime seda fiskaalkokkuleppe osas, härra Rutse Roodepere erakord nõudis vastupidist ja nüüd, kui meil on võimalus Taani põhiseadusest lähtuvalt, siis tahaksime me loomulikult rahvahääletust ka nüüd, jah, loomulikult. ja nüüd, mis puudutab sisuliselt asja, siis meie tunneme tõsist muret, sellepärast, mille pärast tunneb muret Taani patendiliit Äh, kui on väike, kui väike patendi omaja peab kaitsma oma äh, patenti ükskõik millise riigi kohtu juures äh, ja ei saa seda otseselt keskse kogu ette tuua, siis tekib sellega probleeme ja sellest saavad kasu suured aktsiaseltsid ja, ja suurettevõtted, aga mitte väikesed patendiomanikud. Noh. aitäh ja palun nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta saadik härra Van der Stöp härra president, proua peaminister, me räägime siin kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimesest poolaastast meil on suur probleem euroga, me oleme kaotanud kodanike usalus, usalduse, me oleme minetamas Euroopa unistust, mõningad Euroopa Liidu lõunapiirkonnas asuvad riigid on kuristiku äärel Euroopa kodanikud näevad, et Euroopa stabiilsusmehhanismi arengud on järjest raskemad ja keerulisemad. ma ei tea, kas me poole aasta pärast oleme siin veel selles kõrges kojas, sest väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid küsivad endalt, kas tingimata on vaja toetada niisugust Euroopat. mulle tundub, et et äh, meie tegevuse volitused hakkavad lõppema. Äh, suur aitäh, ütleb härra president ja nüüd härra Nistelrooy, palun. Äh, aitäh, tahtsin kommentaari korras öelda, kui me räägime edusammudest Taani eesistumise ajal, kõigepealt äh, finantsseadusandlus, energiatõhusus, need on väga olulised dokumendid kuna olin Euroopa Rahvapartei regionaalpoliitika poolne raportöör, siis ma leian, et me suutsime finantsraamistiku osas teha mõningaid edusamme, kuid kui me ei suuda kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal lõplikult kokku leppida, eh, siis me ei suuda saavutada olulist eh, edasiminekut seda enam, et kui me räägime struktuurifondidest, siis on siin, siis on nõukogul õigus, kuid me oleme teinud terve rida äh, vigu, väga palju öö, äh, otsuseid ja küsimusi peaks vastu võtama kaasotsustusmenetluse käigus, kuid väga sageli neid otsuseid blokeeritakse. kui me räägime ühisest statistikast Äh, või äh, äh, Lissaboni lepingu kolmsada kaksteist või teistest Lissaboni artik-, määrus, lepingu artiklis, nagu näiteks sada seitsekümmend neli, siis me ei ole neid kõiki täitnud, kuid neid me peaksime arvestama läbirääkimiste käigus. kas kuidas me peaksime edasi liikuma, selles osas esitasime suure hulga parlamendisaadikute poolt ka küsimuse. me ei saa niimoodi edasi minna, kui Lissaboni lepingut ei aktsepteerita, kui parlamendile ei anta võimalust tegutseda vastavalt Lissaboni lepingule. suur aitäh, mu daamid ja härrad, kolleeg Källenen õnnitles peasekretäri ja tänu sellele avaneb teil ka öö, äh, Äh, ei ole teil enam võimalust seda pärast seda koosolekut nüüd seda teha, kuid, kuid ma tänan selle vihje eest. samas tahaksin aga tervitada äh, meie mm, endist parlamendi presidenti härra Jerzy Buzekit, kellel on ka täna sünnipäev. Jerzy ma tahtsin õnnitleda sind ja peasekretäri ühe korraga, kuivõrd ma leian, et on väga äh, vahva, et endine president ja peasekretär äh, tähistasid sünnipäeva ühel päeval, nüüd on meil aga kaks erinevat sünnipäeva, kaks erinevat äh, põhjust pidutseda ja nüüd ma annaksin sõna Dan Jörgensenile. Dan, sa peaksid mikrofoni ka võtma, ütleb härra president Euroopa on majanduskriisis, väga paljud riigid on olnud pankroti äärel, tööpuuduse näitajad on äh, ohtlikult tõsised, majanduskasv väga madal. sellisel ajal peab Euroopa saavutama konkreetseid tulemusi ja sellisel ajal peavad liikmesriigid seisma ühise ringdena ning äh, saavutama, võitlema edu nimel, saavutama optimismi. see ei ole kerge ülesannet, aga see on tähtis ülesanne ja see on ülesanne, millega Euro-, Taani eesistuja on edukalt toime tulnud. kas see tähendab seda, et maailm on päästetud, kas see tähendab seda, et kriis on nüüd kadunud ja Euroopa on nüüd äh, tagasi rööbastel, ei, ei. loomulikult ei tähenda see seda, aga see tähendab seda, et viimase kuue kuu jooksul on Taani eesistumisel jooksul langetatud otsuseid, mis viib meid suure sammu edasi õiges suunas Äh, vastutustundlik Euroopa, dünaamiline Euroopa, roheline Euroopa, turvaline Euroopa, need olid Taani eesistumise pealkirjad ja nad saavutasid nendes valdkonnas konkreetseid äh, tulemusi, poliitilisi kokkuleppeid, kompromisse, mis äh, on olulised kõikide eurooplaste jaoks. üle kahekümne tuha-, miljoni töötu Euroopas tööpuudus noorte hulgas on tõsine ja Ehm, seetõttu on majanduskasvu elavdavad meetmed äh, väga muljetavaldavad. majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkulepe, mis loob äh, kümne tuhandeid töökohti ja teeb seda niiviisi, et äh, vastutustunne ning ähm, majanduslik konsolideerimine samal ajal ohtu ei satu. veel konkreetsetest tulemustest rääkides, energiatõhususe direktiiv siin on tegemist seadusandliku ettepanekuga, mis ei ole mitte ainult keskkonna seisukohast ambitsioonikas, seda ta loomulikult on, tegelikult maailma kõige ambitsioonikam sellealane ettepanek, tegemist on aga ka ettepanekuga, mis loob äh, massiviisiliselt töökohti. Äh, umbes kaks miljonit töökohta äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. Kak-, kakssada viiskümmend otsust, mis on olulised Euroopa kodanike jaoks. Euroopa võib selle üle uhke olla, meie Euroopa Parlamendis võime selle üle uhked olla ja ministrite nõukogu Taani eesistumise võib olla samuti selle üle väga uhke, aitäh! Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος κύριος Γιένς Ρόντε για 1,5 λεπτό. Tack för det. Suur tänu ka mina arvan, et me peaksime õnnitlema teid hea eesistumise eest ja selles kontekstis tahaksin, tahaksin tänada ennekõike meie usinaid ametnikke, aga ka meie peaministrit ja meie Euroopa ministrit Nikolai Vammenit, kes on Euroopa Parlamendis tõsise töö ära teinud ja ma arvan, et kõik siin kojas hindavad seda sõltumata erakondlikust kuuluvusest aga kõik ei ole ju nii roosiline, me ei saa ainult kiidusõnu siin äh, öelda, peaks ka olema kriitilisi äh, sõnu peaminister rääkis Konrad Adenauerist, rääkis sellest, kuidas ta ise on südames eurooplane ja, ja räägib väga palju solidaarsusest, aga selles kontekstis pani mind imestama see, et Taani peaminister viimasel, eelmisel nädalal on Taani ajakirjanduses kaugenenud finantskokkuleppest, on öelnud, et Taani ei peaks osalema võla riski jagamisest teiste riikidega ja me oleme seda tegelikult teinud ja samuti on rahvahääletus tagasi lükatud. Taani peaminister ütles hiljuti oma kõnes, kui küsiti, et milline rahvusvaheline organisatsioon inimkonna ajaloos on teinud midagi sellist, mida Euroopa Liit on teinud viimase kuue kuu jooksul, seda ütles äh, Taani peaminister ise oma kõnes, äh, võib-olla äh, tõesti liiga suurustavad sõnad. aga kuidas see sobib kokku sellega, et Taanis ei taheta rahvahääletust, kui Euroopas, Euroopa Liidus on langetatud nii suuri otsuseid, siis peaks see ju viima rahvahääletuseni ja mitte vastupidi, eks ole, lugupeetud peaminister? απευθύνω έκκληση για τήρηση του χρόνου ομιλίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ma tahaksin paluda kõiki, et te kõneajast kinni peaksite ja järgmisena sõna kolleeg Turunen. suur tänu Äh, kui te käisite eelmine kord Euroopa Parlamendis, ütlesite te midagi, mis pani mind mõtlema, te ütlesite, et et te mõistsite neid miljoneid noori, kes on tööta ja kellel puuduvad tulevikuväljavaated, nii nagu teie enda põlvkonnal olukord oli kaheksakümnendatel, aga noorte tööpuuduse probleem ei ole jaanuari alates kadunud, aga heaks uudiseks on see, et vastupidiselt kuue kuu tagusele olukorrale pööratakse sellele nüüd palju rohkem tähelepanu ja palju rohkem tähelepanu pööratakse majanduskasvu elavdamisele ja töökohtade loomisele just nimelt noortele. nüüd on, varem oli tegemist ainult kärbetega, nüüd keskendutakse ka majanduskasvu elavdamisele ja töökohtade loomisele Euroopa Ülemkogu tuli kokku eelmisel nädalal äh, ja räägiti ka Euroopa äh, noorsootagatisest ja seda mitte ainult tänu Taani eesistumisele, aga ka Taani eesistum-, tänu Taani eesistumisele, nii et suur tänu teile selle eest. ma saan aru, et minu kõneaeg hakkab kohe juba läbi saama, nii et ütleksin veel, et Taani äh, tuli oma Euroopa eksamiga hästi toime, minu meelest Taani oli oma ülesannete kõrgusel, aitäh! ja järgmisena saab sõna proua Rosbach, poolteist minutit suur tänu, lugupeetud president Taanile, võttis üle eesistumise ohjad raskel ajal Euroopa võlakriisist tingituna, eh, koondasid kõik Euroopa liidrid oma äh, energia sellele valdkonnale, räägiti kokkulepetest, paktidest, institutsioonilistest muutustest, äh, kuid ei keskendutud ühtse turu tugevdamisele, äh, konkurentsi moonutavate subsiidiumite kõrvaldamisele ja majanduskasvu reaalsele elavdamisele Need olid rasked töötingimused Taani eesistumise jaoks ja ma tahaksin tänada Taani Euroopa ministrit Nikolai Vammenit, kes on olnud äh, siin parlamendis äärmiselt nähtav ja ta on tõsiselt töötanud selle nimel, et Euroopa Parlamenti kaasata eesistuja tegevusse. suur tänu selle eest, Nikolai! iseäranis hea meel on mul selle üle, et antibiootikumide resistentsus äh, toodi eesistumise ajal Euroopa päevakorda ja nõukogu äh, positiivsed, ülem, ülemkogu positiivsed tulemused on mulle väga meeltmööda tooksin veel välja parema äh, turvalisuse seoses ohtlike kemikaalidega äh, eesistumise saavutuste hulgas, aga on ka kritiseerimist väärt elemente. ühise kalanduspoliitika äh, reformi küsimus näiteks, nõukogu on otsustanud, Euroopa kalandus ei tuleks muuta säästlikuks ja see ja areng Taani eesistumise ajal oli mulle äärmiselt pettumust tekitav. kuid kokkuvõttes tahaksin tänada Taani eesistumise eest, mis oli äh, õnnestunud, aitäh! Καλώ στο βήμα τον συνάδελφο κύριο Ανδρέας Μέλτσα. Σουρέτε, ja härra Mölzer, palun. Äh, wir alle wissen, dass die Menschen quer... Aitäh. Me teame, et enamik Euroopa inimesi võrdsustab Euroopa Liitu äh, Äh, Brüsseli bürokraatliku masinaga, kus võetakse vastu otsuseid inimeste, üle inimeste peade. kui me äh, räägime Taani eesistumisest, siis Taani püüdis siinkohal minna veidi teist teed. kui me räägime Schengeni viisaleppest ja Schengeni viisaruumi toimimise hindamisest, siis äh, tahaksin rõhutada, et tegemist ei olnud antieuroopliku otsusega, vaid see oli äh, vastuseis, vastuastumine Brüsseli katsele kõike ja kõiges tsentraliseerida Kopenhaagen on olnud kindlasti siin eh, sillaehitaja, muuhulgas sillaehitaja ka eh, euroala riikide ja mitte euroala riikide vahel eh, ja näidanud ära tee, kuidas on võimalik muuhulgas euroalasse mittekuulumisega võidelda tsentraliseerituse taseme suurem, suurenemise vastu kokkuvõttes tuleb öelda, et Taani eesistumise ajal tehtud jõupingutused öö, osutuvad ilmselt Euroopa võlaliidus kasututeks. suur aitäh, härra Baldassare, poolteist minutit. lugupeetud president, ma tahaksin esmalt avaldada tunnustust Taani eesistujale suurepärase töö puhul tahaksin eh, samuti tänada teid saavutatud heade tulemuste eest Euroopa poolaasta raames. samuti avaldaksin tunnustust läbirääkimisvõimekusele. Teil on õnnestunud jõuda nii kaugele, et on Eh, tehtud lõpp ka absurdsele lahingule patendi küsimuste ümber. kahjuks lõpulik hääletus on edasi lükatud nõukogu ja see tulenes sellest, et nõukogu tegi ühepoolse ettepaneku muuta määrust. selline toimimisviis on vastuvõetamatu ning eh, seab küsimusele Euroopa Liidu institutsioonide eh, tasakaalustatud toimimise niivõrd olulises küsimuses mis oleks võimaldanud anda hoogu Euroopa Liidu majanduskasvule niivõrd äh, olulises võtmevaldkonnas nagu innovatsioon. tegemist on sellise küsimusega, kus parlament alati üles näidanud pragmaatilisust ja olnud väga konstruktiivne, seega kahetsen väga toimunut ja kutsun üles äh, ministrite nõukogu äh, Küprose eesistumise all töötama selle nimel, et leitakse nii sisuline kui vormiline lahendus tegemist on projektiga, mida me oleme juba üle kolmekümne aasta kaitsnud ja me ei luba, et institutsioonide vahelisi äh, toimimislepinguid ühepoolselt hakatakse muutma, ükskõik kes seda ka ei teeks. suur aitäh ning nüüd saab sõna Juan äh, Fernando Lopez Aguilar, üks minut. lugupeetud äh, president, aitäh, lugupeetud peaminister Taani eesistuja oodati paljut sellel ajajärgul, kus Euroopa läbis väga rasket kriisi. nüüd aga kuus kuud hiljem võime ütelda, et ikkagi bilanss ei ole rahuldav kui me vaatame kas või näiteks justiits- ja siseasjade ministrite otsust eh, Schengeni küsimused renatsionaliseerida, see tähendab seda, et eh, enam ei käsitleta Euroopa Liidu poliitikana mm, seda valdkonda, et kõrvale on jäetud parlament, eh, kes esindab ju Euroopa kodanikke. meil on legitiimsus, mille on andnud meile kodanikud justiitsministrite mitteametlikul äh, kohtumisel Kopenhaagenis vastu võetud otsus tähendab seda, et solidaarsus, mis tuleneb artiklist kaheksakümmend, tähendab seda, et me ei saa hakata Euroopa poliitikat renatsionaliseerima. seega kokkuvõtteks ütleksin kahte asja äh, varjupaigapakett ning äh, Schengeni pakett siin on probleeme. Euroopa Liit ei saa olla ainult rahaliit, pangaliit, eh, millega tagatakse sääste, ei, tuleb eh, viiesaja eh, miljoni inimese julgeolek tagada. suur aitäh, härra Lopes Aguilar, kas te nõustute härra Lakekaardilt sinise kaardi küsimusega? Tak for det. Jamen, jeg vil også lige benytte lejligheden til, at... Uh... Suur tänu ka, ma kasutan võimalust ja uh, mainiksin, et mina nagu paljud teised äh, olime väga rahul Taani eesistumisega ja tahaksin tänada Taanit ja iseäranis Nikolai Vammenit hea koostöö eest. üks asi, mis äh, on mind ärritanud, on see, et Taani eesistumise ajal ei pööranud äh, piisavalt tähelepanu sellele, mis juhtub pärast kriisi ja kuidas me rahva hulgas legitiimsuse saavutame. Kanderot Okay. Μπλε κάρτα σημαίνει ότι απευθύνεται ερώτηση στο... Tegemist oli sinise kaardiga, see tähendab seda, et teil on küsimus eelmisele kõnelejale. tegemist ei ole veel vaba mikrofoniga, välja arvatud eh, juhul, kui te eksisite ise ja vale kaardiga lehvitasite. kas teil on küsimus eelmisele kõnelejale, Lopez Aguilarile? Would... kui praegu mul ei ole võimalik sõna võtta, siis hiljem jah, sellisel juhul saate vaba mikrofoni raames sõna. Läheme siis edasi järgmise kõnelejaga härra Kalfin, üks minut. suur aitäh, lugupeetud peaminister, härra president, ma tahaksin äh, tänada ja avaldada tunnustust Taani eesistujale, eriti minister Vammelile, kes äh, on toime tulnud äärmiselt keerukate, delikaatsete küsimustega äh, nagu Euroopa finantsraamistik. ma tean, et on palju vastuolusid liikmesriikide vahel, aga kui nüüd vaadata seda, mis juhtus Taani eesistumise ajal, siis me nägime, et juhiti arutelusid, loodi head alused tulevaseks mõistmiseks ja kokkuleppeks, toetamiseks ning äh, tuldi välja väga oluliste ettepanekutega äh, tõsistes küsimustes nagu omavahendid. Äh, nii et ma olen igati optimistlik, et ka siin valdkonnas saab edasi liikuda, samuti tahaksin tänada väga hea institutsioonide vahelise koostöö eest eesistumise ajal muuhulgas anti parlamendile esimest korda võimalik ka sõna võtta üldkogul ülemkogule ning äh, rääkida mitmeaastast finantsraamistikust ning äh, samuti tahaksin tänada nõukogu järelduste eest, jällegi äh, see, mis te olete saavutanud, on väga heaks aluseks tulevasele kokkuleppele mitmeaastase finantsraamistiku küsimustes. <laughs> ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoniga, proua Kresla. härra esimees proua peaminister. eelarvekomisjoni esindajana tahaksin öelda, et finantsmääruse vastuvõtmine loob meile tegevuse raamistiku, seda määrust veeretati nõukogus mitu aastat edasi-tagasi ja nüüd Taani eesistumise ajal suudeti see lõpuks vastu võtta, mistõttu ma tahaksin toetada ja tänada kõiki neid teie rahandusvaldkonna spetsialiste, kes pühendumusega tegelesid äh, selle dokumendiga ja tagasid finantsmääruse vastuvõtu, aitäh! το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κυρία Γκουρμάη proua Kurmai, palun. suur aitäh, lugupeetud peaminister, president, head kolleegid. kuus kuud tagasi ütlesin siinsamas, et meil olid suured ootused seoses Taani eesistumisega. mitte ainult seetõttu, et tegemist oli eh, naise poolt juhitud eesistumisega, vaid ka seetõttu, et Euroopal oli väga tihe eh, agenda ning palju väljakutseid. kuus kuud on lühike aeg tulemusteni jõudmiseks, aga eh, sellised tulemused, nagu saavutati ülemkogul, on põhjuseks, miks miks me usume, et väga palju on võimalik saavutada. ma viitaksin eh, ka rahvusvahelise finantstehingute maksusele ning investeerimispraktikale. Eh, konkurentsivõime ning tööhõive on olnud prioriteedid ning ma usun, et eh, need eesmärgid tuleks ka saavutada. tahaksin tänada Taani valitsust ja minister Vammenit eriti tehtud töö eest Äh, tahaksin samuti tänada jõupingutuste eest äh, sugudevahelise võrdsuse saavutamisel. siin on tõsiseid edusamme tehtud, aga siiski kahetsen, et hoolimata jõupingutustest siiski ei ole kokkulepet suudetud saavutada nõukogu tasandil äh, emadusdirektiivi küsimustes. nagu rõhutatud, on meie kohustuseks kriisi käigus jääda väärtuste ja Euroopa sotsiaalmudeli juurde, ärgem unustagem seda. suur aitäh, proua Kurmai, härra Kelly Eh, suur tänu, lugupeetud president, ka mina tahaksin tänada Taani peaministrit eh, selle suure töö eest, mida ta on oma eesistumise jooksul eh, ära te-, teinud ja see töö jätkab, arutelu jätkab ja loomulikult saavutame ka edu järgmistel aastatel. mul oli hea meel, et jõudsime rändlus- tasude küsimuses kokkuleppele teie eesistumise ajal ning äh, mul oli hea meel ka selle üle, et jõudsime kokkuleppele energia kokkuhoiu direktiivi küsimuses. meil äh, Iirimaal on au äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses eesistuja toolile asuda ja loodame ka oma eesistumise ajal saavutada palju, nii nagu seda on teinud Taani ja veel kord äh, suur tänu äh, Taanile. härra Lõkkega suur tänu, ma siis äh, proovin uuesti äh, sõna võtta, nagu ma just äh, hetk tagasi ütlesin, mul on väga hea meel selle üle, mida Taani oma eesistumise ajal saavutas, ma arvan, et Taani jõudis üsna kaugele ja suur tänu Taani Euroopa ministrile Nikolai Vammenile, kes kõigi arvates on oma tööd teinud väga hästi, aga üks puudujääk siiski oli, Euroopas on viimase kuue, kuue kuu jooksul eriti Saksamaal toimunud arutelu selle üle, kuidas edasi jõuda, kuidas me tagame Äh, meie protsesside legitiimsuse rahva hulgas ja mul on kahju, et Taani eesistujana ei osalenud selles arutelus äh, ja ei võt-, kasutanud võimalust äh, see, selle arutelu edasiviimiseks ja võib-olla peaminister koostöös parlamendiga oleks võinud seda arutelu pisut elavdada. Andrew Brons. härra Andrew Brons, palun. suur tänu Euroopa projekti edendajad, head eurooplased, jah. see projekt ise äh, viib meid hävitustööni ja Euroopa identiteedi kadumisele, seda näitab Taani eesistumise programm suurepäraselt. Taani püüdis äh, Türgi kandidatuuri edendada, äh, Türgil ei ole äh, ei päritoluliselt, äh, kultuuriliselt ega usuliselt midagi Euroopa oopaga pistmist. Taani puudis, püüdis lihtsustada illegaalset immigratsiooni, nagu Taanil, nagu Euroopa Liidul oleks vaja rohkem sisserändajaid, räägiti mittebürokraatlikust, sujuvast juurdepääsust, samus, samas illegaalsed sisserändajad, nagu me Frontexilt teame äh,, ei, äh, neid ei saadeta tagasi äh,, need inimesed ei ole lihtsalt suvalised äh, inimesed äh, ja meie rahvast ei saa ka siit lihtsalt suvaliselt välja pühkida ja asendada kolmanda maailma inimestega. suur aitäh! puhemies lugupeetud president välismaailma silmis tundub äh, nii äh, äh, veider tõenäoliselt, et me muudkui kiidame üksteist, turud aga tunnevad endiselt muret, rahvas on vihane kriisi pärast. ja viimase nädalavahetuse eelne ülemkogu kohtumine oli just täpselt selline katastroof. oli rabav kuulata, kuidas äh, liikmesriigid tegid oma teavituskampaaniat, kaitsid oma huvisid, rääkisid oma eesmärkidest ja sõnumid, äh, mida ülemkogu pärast avaldas, olid üsna vastuolulised. ja mis kõige hullem, äh, patendiküsimus jällegi öösel langetati um, uusi poliitilisi otsuseid tehnilistel küsimustel, tehnilistes küsimustes ja uurteadus, teadlased on tõdenud, et kui inimesed on kaksteist tundi, kakskümmend neli tundi üleval, siis äh, no, neil on põhimõtteliselt samasugune joove nagu pärast ühe, nagu ühepromilline joove ja selliseid otsuseid langetades sellises äh, seisundis, äh, jah, teie pea, lugupeetud peaminister Äh, võib-olla võiksite teie välja mõelda, äh, kuidas pärast seda ülemkogu tulevikus asju paremini teha. härra Luhan, palun. aitäh. suur aitäh, Taani eesistumist äh, kahjustas majanduskriis see tõi kaasa selle, et parlament jäeti kõrvale Schengeni aruteludest siin on tegemist millegagi, mis mõjutab otseselt meie kodanikke, oleks olnud eelistatav, et Lissaboni järgses kontekstis Euroopa Parlament eh, saaks mängida kogu, saaks kogu temal olevat vastutust kanda, aga meid on jäetud kõrvale väga oluliste otsuste langetamisest. Taani on eh, läbipaistev riik, kahjuks aga eh, selles küsimuses on tulemused halvad seega loodan, et äh, Küpros äh, eesistumise ajal suudab äh, protsessi lõpule viia ning oskab samuti arvestada piisavalt parlamendi rolliga. ja nüüd arutelu lõpuks räägib komisjoni nimel härra Šefčovitš. Thank you very much uh,, Mr President suur tänu, lugupeetud president, austatud peaminister, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. tegemist on olnud väga mitmekesise aruteluga ja mis näitas, nagu paljud kõnelejad ütlesid, et Taani oma eesistumise käigus tegi tõsist tööd, oli praktiline äh, ning saavutas palju. väga paljudes küsimustes olid tulemused käegakatsutavad ja meil komisjonis on selle üle hea meel energiatõhususe patendi Schengeni küsimustes äh, aga tuleb tööd jätkata, see on selge. kõikides nendes tähtsates valdkondades on meil vaja ambitsioonikamaid äh, plaane, äh, ühenduse meetodi austamist ja rohkem Euroopat. iseäranis tahaksin tänada Taani eesistujat tulemuste eest mitme ja läbirääkimiste korraldamise eest mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses. Teie eesistuja lõi head alused, millest lähtuvalt me saame kõik läbirääkimisi jätkata, et need selle aasta lõpuks lõpule viia. tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga äh, jätkasite te äh, kohtumiste korraldamist, äh, mis Äh, ma olen kindel, viivad selle tähtsa toimiku äh, ja need tähtsad arutelud äh, selle aasta lõpuks lõppjärku. ja äh, tahaksin rõhutada ka seda, et Montenegroga ühinemisläbirääkimiste alustamine, kandidaatriigi saatuse andmine Serbiale ja koostöö teiste Lääne-Balkani riikidega oli selgeks sõnumiks, kaks, et Euroopa Liit tegutseb solidaarselt ja koostöös Lääne-Balkani riikidega ning äh, suhtub hästi meie ühisesse koostöösse. ja lõpetuseks, lugupeetud president, tahaksin tänada Euroopa ministrit Nikolai Vammenit äh, oma isikliku pühendumise eest äh, ja nemad aitasid meil saavutada edu selles valdkonnas mille kallal oleme tööd teinud juba aastaid agentuuride juhtimise küsimuses, proua Juta Haugi juhtimisel Euroopa Parlamendiga oleme teinud juba pikka aega koostööd selles küsimuses ja olen veendunud, et meie ühised arusaamad põhimõttelistes küsimustes aitavad meil tulevikus vältida selliseid küsimusi, selliseid vastuolusid, nagu meil praegu on Euroopa patendi küsimuses ja seda agentuuride valdkonnas äh, tulevikus. suur tänu, äh, lugupeetud president, et andsite mulle sõna ja suur tänu äh, Taanile eesistumise ja suurepäraste tulemuste eest ja suurepärase töö eest. suur aitäh, härra Šeftšovitš. ma loodan, et midagi erilist siiski ei juhtunud. kas keegi selgitab? no olgu seega aitäh, härra Šefčovitš ja nüüd palun proua peaminister. The... suur tänu, Euroopa Parlamendi äh, president, äh, lugupeetud äh, komisjoni president, fraktsioonide esimehed, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. suur tänu selle arutelu eest ja suur tänu teile lahkete sõnade eest, äh, iseäranis äh, nende sõna, lahkete sõnade eest meie Euroopa ministri Nikolai Vammeni aadressil. mul on väga hea meel äh, ja olen veendunud, et pärast meie eesistumist kutsute te Nikolaid ainult Nikolaiks ning hindate tema tööd kõrgelt ma olen teiega nõus väga paljudes teie sõna, kommentaarides ja ma olen veendunud, et me ühiselt tahame Euroopa taas roobast, rööbastele saada, äh, luua töökohti nendele, kes praegu on töötud ja kelle arv on liiga suur. meie oleme eesistumise käigus äh, väga raskel ajal just nimelt selle eesmärgi poole püüelnud ja äh, tänades, tänu ka teie kojale oleme me astunud suure sammu õiges suunas ja nüüd me peame kandma hoolt selle eest, et me jätkame pingutusi äh, ühiselt ka tulevikus. nõukogus me kavatseme seda teha. kui Euroopa kodanikud vaatavad meie poole, kui nad üldsegi vaatavad praegu praegust arutelu, äh, siis nad äh, eeldavad, et meie ühiselt tooksime nad kriisist välja, et me jooksime, looksime majanduskasvu ja uued töökohad Euroopas. selleks on vaja kasutada ühenduse meetodit ja seda täiel määral. mida see praktikas tähendab? see tähendab seda, et äh, meil on mõnikord kirglikud arutelud äh, lõhede erinevuste üle ja nii see jääb ka tulevikus alati. ja nii on asjad olnud ka Taani eesistumise ajal. meid ei tohiks ei hirmutada, sellepärast et nii need asjad on, kui äh, sõlmitakse kompromisse. mõnikord oleme me ühel meelel, mõnikord mitte kuid äh, meie eesmärk teenida Euroopat, teenida Euroopa kodanikke on äh, meil ühine. mõningate peamistest teemadest, mida te täna tõstetasite. paljud teist õigusega juhtisid tähelepanu sellele, et meid ümbritseb endiselt tõsine majanduskriis, teil on õigus see kriis meid ümbritseb ja see kriis jääb veel mõneks ajaks meid ümbritsema ja kõik meie tegevused toimuvad majanduskriisi tingimustes. meil on tuhandeid Euroopas, kes, kellel ei ole tööd. ja seetõttu on mul iseenesest hea meel selle üle, et paljud teist on minuga ühel meelel ning rõhutavad, kui oluline on majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe elluviimine mõnikord võib-olla sellest majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppest ei piisa, kuid ehk olete meiega nõus, et tegemist on siiski väikese tuleleegiga äh, pimeduses, äh, mm, mis aitab meil loota, et äh, ühel heal päeval meil on majanduskasv ja töökohad rääkisime sellest ne eelmisel neljapäeval ja eelmisel reedel ka ülemkogu kohtumisel ja mul ei olnud mingisuguseid kõhklusi, kui tegin ettepaneku äh, ülemkogu ees, tugevdada äh, koostööd Euroopa Parlamendiga majanduskasvu ja töökohtade loomise äh, küsimuses ning äh, rakendades kiireloomulist lähenemist. loomulikult on oluline, et kõik sammud, mida me ühenduse arengus teeme, oleksid tehtud austades Euroopa Parlamendi rolli. selgitasin seda ka Euroopa Ülemkogu kohtumisel ning loodan, et me kõik oleme selle kokkuleppe Äh, elluviimisel äh, ühel meelel, Euroopa kodanikud ootavad meilt seda. ja mul on väga hea meel, et te mainisite mitmeaastast finantsraamistikku, tänan kõiki, kes on osalenud selles kojas, äh, nendes aruteludes. meil on olnud väga äh, konstruktiivne dialoog äh, eesistumise kõikidel tasanditel, oleme andnud endast parima, et äh, austada täiel määral Euroopa Parlamendi volitusi ja alates oma eesistumise esimesest päevast oleme me äh, kuulanud teie arvamusi ning esitanud neid ka nõukogus. seetõttu äh, võin öelda, et võrreldes ükskõik millise eesistumisega on meil olnud Euroopa Parlamendiga selles, selle toimiku vallas kõige tihedam koostöö üldse. Äh, ma tean, et läbirääkimised, äh, mis meid veel ees ootavad, on tõsised ja rasked, aga olen veendunud, Euroopa Parlament osaleb nendes äh, läbirääkimistes sama konstruktiivselt, kui Euroopa Parlament seda on siiani teinud. mõned määrasid teist siin patendimäärust. jah, loomulikult panin kuulasin väga tähelepanelikult kõiki teie märkusi patendi kohta tuletan teile meelde, et Euroopa on oodanud lahendust üle kolmekümne aasta ja kui oodata midagi kolmkümmend aastat, siis äh, äh, me teame, et see lahendus nõuab, eeldab kompromissi. ma mõistan, et Euroopa Parlament jätkab arutelusid selles küsimuses septembris ja ma loodan, et Euroopa Parlament täidab ka oma vastutust ning aitab meil jõuda ühise kokkuleppeni lõppkokkuvõtteni selleks, et luua majanduskasvu ja töökohti Euroopas mõned on öelnud, et sellest ei piisa, see ei ole piisavalt hea lahendus, me tahame midagi muud. ma saan, ma saan aru, see on teie koja seisukoht, kuid jällegi tuletan ma teile meelde, et me ei taha jõuda sellisesse olukorda, kus äh, parim eesmärk on niigi hea saavutuse äh, hävitajaks lugupeetud daamid ja härrad, tänases arutelus oli mul eriti hea meel kuulda neid sõnavõtte, mis puudutasid ähm, rohelist päevakorda, rohelisi eesmärke. kõik te teate, et väga raske on olnud neid eesmärke edendada kriisitingimustes, kuid olen uhke nende tulemuste üle, mida oleme selles valdkonnas ühiselt saavutanud ja seda iseäranis energiatõhususe küsimuses ja iseäranis suur tänu ka komisjonile ja komisjoni presidendile Barrosole, kes äh, on ühiselt äh, kes on järjepidevalt äh, rohelist majanduskasvu toetanud, ta tegi seda Riios, ta on teinud seda meie eesistumise kuue kuu jooksul ja ma tean, et ta jätkab oma tööd selles vallas. härra Barroso pühendumine on olnud väga tähtis ja ma tänan komisjoni selle eest. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit on olnud parim raamistik äh, üldse meie tänaste ja ka tulevik, tulevaste väljakutsete seljatamiseks. meid ümbritsev kriis, lahendused, äh, mille me leiame kriisile, näitavad, et hoolimata sellest, et me ei olnud alati ühel meelel, äh, olime solidaarsed ja jätkame solidaarseks olemist ka tulevikus. kõik teavad, et Euroopa on endiselt tõsises kriisis kuid otsused, mida langetame ühiselt, samm-sammult, juhivad meid sellest kriisist välja parema tuleviku poole. ma usun, et meid hinnatakse selle üle, kas me suudame koostööd teha, kas me suudame jõuda kompromissideni. tänaseid poliitilisi juhte hinnatakse nende saavutatud tulemuste, mitte kavatsuste äh, järgi ja Euroopa kodanikud äh, eeldavad samuti meilt lahendusi ja meie oleme püüdnud, püüdnud äh, neid ootusi täita. ja jätkame pingutusi selles vallas ka tulevikus, nii et äh, pärast pessimismi sünget aega saabuks Euroopasse jälle majanduskasvu, optimisti ja töö ja tööhõive aeg. ma usun, et see on võimalik, kuid see on võimalik ainult siis, kui oleme valmis pühendunult tegema seda üheskoos. suur tänu teile koostöö eest! suur aitäh, proua peaminister, teie sõnade eest. seega on esimene päevakorrapunkt Taani eesistumise ülevaade lõppenud, mõne minuti pärast jätkame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 minister Bammen, ma tänan teid südamest. Nikolai. Nikolai, tore teid näha. So, nii, mu daamid ja härrad, palun olge nii kenad ja võtke istet, me jätkame oma debatti.